Tuneesia peab üles ehitama oma riigi institutsiooni struktuurid ja seetõttu ta vajab nii majanduslikku kui tehnilist abi. Grazie. suur aitäh. ja nüüd liigume edasi äh, järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Brian äh, äh, Ungurianu äh, raport, mis puudutab töötajate liikluse edendamist. raportöör saab neljaks minutiks sõna. kallid kolleegid, töötajate vaba liikumine on väga tundlik küsimus ja lõppude lõpuks see kujundab Euroopa Liidu majanduslikku ja sotsiaalset tulevikku. raportöörina pean äh, ma rõhutama seda, et praegusel hetkel oleme me silmitsi olukorraga, äh, mis on äh, majanduslikult ebaratsionaalne. töötajate vaba liikumine ei tohi olla juhuslik. tegemist on õigusega, õigusega, mille osas kõik liikmesriigid on kokku leppinud. aga sellele vaatamata oleme praegu olukorras, kus liikmesriigid otsustavad viia sisse või taas viia sisse piiranguid ja ütlevad isegi, et äh, nad äh, võivad tulevikus veelgi rohkem piiranguid äh, paika panna. proua president, tegemist on valimispropaganda ja poliitikaga. majanduslikult on olukord hoopis teistsugune. aastaid Äh, on juba ametlikud äh, näitajad äh, tõestanud seda ja paljud näitajad tulenevad Euroopa Komisjonist, et Euroopas ringi liikuvad töötajad ei ole, ma rõhutan, ei ole aidanud kaasa tööpuuduse tekkele ning ei ole sihtriikides koormanud liigselt sotsiaalhoolekandesüsteeme, hoopis vastupidi. töötajate vaba liikumine on toonud kaasa majanduskasvu, seda hinnatakse olevat suurusjärgus üks protsent SKT-st suurem Euroopa äh, mõte on äh, viimasel ajal populaarseks osutunud. kas me peaksime selle all äh, silmas pidama rohkem Euroopat vähemate eurooplaste jaoks? meil on ühisturg kapitalile ja kaupadele, aga meil ei ole tööjõu ühisturgu. mida see tähendab? see tähendab seda, et äh, lääneriikide ettevõtted võivad teha tööd äh, ida pool, äh, mõnikord edukalt, mõnikord lastes lahti tuhandeid töötajaid, aga samal ajal Ida-Euroopa töötajad ei saa läände tööle suunduda ja see pole veel kõik samad riigid, mis eh, piiravad eh, idaeurooplastele eh, juurdepääsu oma tööturgudele, näiteks rumeenlastele ja bulgaarlastele, otsivad kvalifitseeritud inimesi Ida-Euroopast, IT-spetsialiste ja arste näiteks. ja selline praktika, lugupeetud president, peaks lõppema. tegemist on majanduslikult, poliitiliselt ja moraalselt vale tegevusviisiga. inimesed Äh, otsivad äh, endale töökohti, sest et see on nende õigus, me oleme neile selle õiguse ise andnud ning äh, seda õigust minu raport toetabki ning seda põhimõtet toetab ka komisjonis toimunud hääletus ning ma loodan, et seda põhimõtet toetab see koda siin ka homme, aitäh! suur aitäh! nüüd äh, on ette nähtud vaba mikrofoni voor, kõigepealt äh, saab sõna proua Ivanova, teil on üks minut. lugupeetud president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 Äh, proua president, palun äh, äh, lõpetage, sest tõlge praegusel hetkel ei toimi. üks hetk, ütleb proua president. palun, te võite uuesti kõnelda. ma tahaksin Euroopa Komisjoni kutsuda üles äh, olema range ja objektiivne äh, analüüsi läbiviimisel hindamaks, äh, miks mõned liikmesriigid on piirangud peale pannud, ma tahaksin kutsuda teid üles ka tagama Euroopa väärtuste austamise, nimelt liikumisvabaduse kõikide Euroopa kodanike jaoks, suur aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Blinkevitš-Juude lugupeetud president, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri äh, härra Ungurjanut. peamine põhimõte on see, et töötajate vaba liikumine on Euroopa Liidu üks põhilisi väärtusi ning seda tuleb edendada. aga me peame äh, edendama kõikehõlmavat äh, töötajate vaba liikumist kõige olulisem on äh, see, et äh, kaitstud oleks töötajate liik-, äh, töötajate õigused kõigis liikmesriikides ning et töötajaid ära ei kasutataks. ning sel eesmärgil peavad tegema erinevad ametiasutused koostööd. veel üks oluline asi on see, et need inimesed, kes lahkuvad oma koduriigist selleks, et teistes riikides töötada, säilitaksid oma erialase kvalifikatsiooni. me peame kiirendama Äh, diplomite tunnustamist äh, teistes riikides. palju äh, hästi haritud ja kvalifitseeritud töötajaid lahkuvad teatud liikmesriikidest sotsiaalsete tingimuste tõttu ja mina tahaksin Euroopa Komisjoni ja volinikku julgustada otsimaks lahendusi, kuidas lahendada see probleem nüüd ja kohe, aitäh! suur aitäh! ja nüüd äh, saab sõna proua Turunen. suur aitäh! ma tahaksin tänada raportööri selle raporti eest. põhimõtteliselt äh, on tegemist väga hea raportiga, eh, mida Roheliste fraktsioon tahab ka toetada. tõsi on see, et õigus elada ja töötada teistes Euroopa Liidu riikides on üks Euroopa Liidu põhivabadustest, eh, eh, mida me peame kaitsma ja laiendama. aga Roheliste fraktsiooni nimel tahaksin ma öelda ka seda, et meie tahaksime sisse tuua korrapärase äh, liikuvuse põhimõttest, et Taani näite põhjal ma tean, et äh, sotsiaalse dumpinguga on suuri probleeme, äh, on survet palkadele, tööajale, me näeme, et teistest Euroopa Liidu riikidest tulevad töötajad on aidanud kaasa selle olukorra tekkimisele ja see ei ole vastuvõetav. ja seetõttu me peame Ähm, eh, olema sotsiaalse dumpingu vastu, me peame tagama selle, et liikmesriigid säilitavad oma siseriiklikke reegleid, me peame paremini kontrollima olukorda, me peame aktiivsemalt osalema selles protsessis ja Euroopa Liidus tuleb tasanda ta,, tagada see, et töötajate vaba liikumine oleks tagatud eh, õigetel tingimustel. suur aitäh ja proua Tšeskova saab nüüd sõna. lugupeetud president, daamid ja härrad Äh, naiste õiguste komisjon äh, on äh, koostanud selle raporti kohta arvamuse ning mina olin arvamuse koostajaks. vaba liikumine on üks peamisi õigusi Euroopa Liidus ning see aitab kaasa sotsiaalse ühtekuuluvuse tekkele. siin valdkonnas oleme me väga palju ära teinud, aga samal ajal on endiselt veel teatud tõkked, mis seisavad vaba liikumise teel Euroopas kahe tuhande neljanda aasta direktiivi eh, ellurakendamise kohane raport on näidanud, et eh, praegune olukord ei ole piisav, eriti mis puudutab töötajate sugulaste olukorda ja seetõttu tuleb eh, inimesi teavitada nende õigustest ning pereliikmete õigustest. ma tahaksin esile tõsta seda, et kui me räägime liikuvusest, siis tuleb tagada, et äh, pereliikmed ning äh, elukaaslased või partnerid, äh, eriti just partnerid, peaksid saama samad õigused töötajatega ning juurdepääsu teenustele, näiteks lasteaiateenustele ja koolidele ja nii edasi ja seetõttu mul on väga hea meel, et tööhõivekomisjon on võtnud meie ettepanekuid ka arvesse, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna äh, proua Figureido. aitäh, proua president selles arutelus ei tohi me unustada äh, seda sotsiaalset olukorda, mis praegu Euroopa Liidus äh, valitseb. Äh, umbes üks kolmandik töötajatest töötab ebakindlatel töökohtadel, nende palgad on madalad, viis miljonit inimest, eriti just noored ja naised, on töötud need äh, inimesed ei saa nautida õigust väärikale tulevikule ja selles kontekstis, kui me räägime töötajate vaba liikumise edendamisest, on sageli äh, küsimuse all see, äh, et äh, olukorda tegelikult halvendatakse nende inimeste jaoks, kes tahavad ühest riigist teise liikuda Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. ja seetõttu me peame poliitika välja töötama, mis võtab arvesse ka sotsiaalset pro-, progressi ja eh, ka eh, neid kasinusmeetmeid, mis eh, tegelikult tööhõivele väga halvasti mõjuvad. see tähendab seda, et töötajatel ei ole võimalust oma perele elatist teenida, aitäh. suur aitäh, ütleb proua president. ma pean vabandama, kallid kolleegid, mul on mm, esitatud viisteist sõnasoovi vaba mikrofoni vooru all, aga ma saan anda sõna ainult äh, ühele kõnelejale fraktsiooni kohta, seda ma olen ka teinud ja nüüd saab sõna äh, volinik härra Andor. suur aitäh, lugupeetud president, äh, parlamendisaadikud, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri härra Ungrianot selle raporti eest, mis puudutab töötajate vaba liikumise edendamist Euroopa Liidus. Ähm, komisjon jagab selle koja arvamust töötajate vaba liikumise positiivse mõju kohta Euroopa majandusele. üle neljakümne aasta äh, on äh, töötajate vaba liikumise põhimõte äh, aidanud kaasa Euroopa integratsioonile ning ühisturu väljatöötamisele. lisaks sellele aitab see kaasa tööhõive parandamisele ning majanduskasvule see on eriti asjakohane ajajärgul, mil äh, tööpuuduse äh, äh, suured määrad eksisteerivad samaaegselt teatud sektorites tööjõupuudusega. kodanikke tuleb paremini teavitada ja neid julgustada selleks, et nad saaksid julgelt piiriüleselt tööd otsida. inimesi tuleb teavitada tööturu olukorrast, inimesed peavad teadma, kus vabad töökohad on töö Äh, turu äh, vajaduste ja töötajate varad, vajaduste ühildamine on väga oluliseks prioriteediks äh, ning selle prioriteedi täitmiseks oleme me teinud ka edusamme. ja Euroopa äh, tööhõiveteenistujad teevad koostööd Eurose raames ja äh, selle raames pakutakse äh, töötajatele ja tööandjatele abi, tegemist on väga hea ressursiga Euroopa Liidu jaoks, edendamaks geograafilist liikuvust. Euresit reformitakse järgmisel aastal selleks, et edendada vaba liikumist Euroopas, nagu komisjon oma teatises eh, töökohtade loomise kohta ka ütles. Euroopa Liidu tasandil me toetame Eurose läbi eh, tööturule suunatud eh, projekte vaatamata Euroopa Liidu laiaulatuslikule seadusandlusele töötajate vaba liikumise valdkonnas äh, Äh, tuleb tagada parimad suhtluskanalid tööotsijate ja tööandjate vahel selleks, et töötajad saaksid täieliku juurdepääsu äh, äh, teabele, oma õigustele ja kohustustele ja sellega seoses ma võin teile teada anda seda, et komisjon hindab seda, kas oleks vaja lisada täitemeede olemasolevate Euroopa Liidu õigusaktidele, mis puudutab töötajate võrdset kohtlemist ning millised oleks selle kõige paremad võimalused elu rakendamiseks lisaks äh, sellele äh, tahab äh, komisjon anda uue tõuke direktiivi ellurakendamisele, mis puudutab töötajate liikumist see jõustamise poliitika on ka juba tulemusi toonud, mitmed liikmesriigid on oma seadusandlust parandanud või on väljendanud kavatsust seda teha selleks, et tagada eh, vaba liikumise direktiivi täielik ülevõtmine. komisjon eh, järgib kindlasti ka mm, liitumislepingute sätete ülevõtmist, eh, eriti nende liikmesriikide puhul, mis on ajutiselt otsustanud töötada vaba liikumist piirata. mis puudutab Rumeeniat ja Bulgaariat, siis äh, selle aasta lõpus tuleb komisjon välja uue raportiga äh, selle kohta, kuidas ülemineku äh, korraldused nende riikide töötajate kohta peaksid toimima ähm, me käsitleme kindlasti tööturule tulevaid mõjusid. Rumeenia ja Bulgaaria töötajate äh, vaba liikumise tagamine alates jaanuarist kaks tuhat kaksteist sõltub äh, teistest liikmesriikidest. Äh, komisjoni tuleb aasta lõpuks teavitada erinevatest meetmetest ning edasised piirangud peavad olema põhjendatud võimalike turuhäiretega, mis piir, piirangute kaotamisest võivad tuleneda Äh, komisjon leiab, et geograafilise mobiilsuse edendamine on väga oluline ja see on väga oluline majanduse elavdamiseks, eriti just praeguses kontekstis, kus tööpuuduse määrad on väga suured ning majanduse kasv on ebaühtlane üle Euroopa Liidu. ja seetõttu ähm, on tegemist ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia ühe võtmeelemendiga ja selle strateegiaga on äh, liitunud kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, aitäh! E suur tänu, härra volinik, sellega on antud arutelu lõppenud, hääletus toimub homme